ütleme siis nendele ungarlastele, kes ei kuulu nende kahekolmandikulise enamuse alla. lihtsalt äh, peame neile ütlema, et pärast järgmisi valimisi ei ole teil enam üldse mingisugust lootust seadusandlust kuidagi muuta. minu arvates on täiesti õudne, et siin Euroopa Liidus pöörame pilgu mujale ja ei tee mitte midagi. suur tänu ja nüüd kuue nimel on sõna kolleeg Tavaresil kaheks minutiks.